Good afternoon, dear colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. ja tere tulemast äh, eelarvekomisjoni asutavale koosolekule me sellel ametiajal kuulutan koosoleku avatuks ja tahaksin alustuseks kõiki teid õnnitleda, kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed ametisse valimise puhul, tagasivalimise puhul paljudel juhtudel ja õnnitlen teid ka selle otsuse eest tulla ja töötada meiega siin eelarvekomisjonis, parlamendi ühes kõige olulisemas komisjonis ja ühes komisjonis, mis esimesest päevast alates mängib olulist rolli Eh, läbirääkimistes Euroopa Liidu tulevase eelarve üle aastate kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, nii et veel kord eh, palju õnne ja tere tulemast eelarvekomisjoni. mina juhin selle kohtumise esimest osa, olen selline ajutine juht selleks, et juhtida eh, uue esimehe valimist, olin eelmisel ametiajal selle komisjoni aseesimees ja meie koosoleku ainuke eesmärk täna on valida komisjoni esimees ja neli aseesimeest ja see järjekord, kuidas me seda teeme, on see, et kõigepealt me valime esimehe ja siis seejärel neli aseesimeest. liikmed peaksid olema teadlikud sellest, et on vaja hääletuskaarte eh, juhul, kui me peame hääletama elektrooniliselt, eh, kui teil ei ole need hääletuskaardid hetkel eh, käepärast, siis paluge, et teie assistendid äh, kolmandalt korruselt selle hangiksid. ja pean teid teavitama ka sellest, kes on need asendusliikmed, kes asendavad täna alalisi liikmeid. Matteo Adinolfi asendab äh, Anna Movsiskot, Claire Fox asendab Jonathan Bullockit, Anna-Liisa Tardino asendab Valentino Grandi, Mario Furori asendab äh, Rupert Lowe'i Belinda Delucci eh, asendab Henrik Overgard Niiselt ja Herbert Olfmann asendab Rainer Viilandit. kui on veel saalis asendusliikmeid, kes asendavad puuduvaid alalisi liikmeid, siis palun andke sellest eh, mulle või sekretäriaadile teada, enne kui hääletamine pihta hakkab. see tähendab seda, et me võime nüüd jätkata uue esimehe valimisega. minu esimeseks ülesandeks on kontrollida, kas kohal on kvoorum meid on kokku nelikümmend üks liiget, meil on vaja üksteist liiget, et koorum oleks olemas. näen, et siin on rohkem kui üksteist liiget, seega koorum on koos ja me saame jätkata valimistega. Äh, palun nüüd, et esitataks kandidaadid selle komisjoni esimehe kohale ja annan äh, meenutan äh, liikmetele, et kandidaadi saab esitada kas fraktsioon või vähemalt kolm parlamendiliiget koos. nii et kui on äh, Äh, kandidaate komisjoni esimehe kohale, aga enne kui ma teile sõna annan, siis äh, tahaksin lihtsalt teid teavitada sellest, et äh, see, kes esitab ennast kandidaadiks, peab olema selle komisjoni täisliige. Nende finantshuvide deklaratsioon peab olema esitatud ja peab, peab olema esitatud ka deklaratsioon kohase käitumise koodeksi kohta see peab olema esitatud parlamendi teenistustele, nii et eh, jällegi, kui on kandidaate komisjoni esimehe kohale, siis esitage need nüüd. palun. suur tänu, minu nimi on Bogdan Žontsa. olen eelarvekomisjoni liige ja sooviksin ECR fraktsiooni nimel nomineerida härra Johan van Veldi meele võrra komisjoni esimehe kohale. härra Manaferheld on endine Belgia majandusminister, ta on majandusteadlane ning me oleme veendunud, et tal on vajalikud kogemused ja kvalifikatsioon, et meie komisjoni juhtida. ma olen kindel, et ta suudaks seda järgmiste aastate jooksul igati edukalt teha ning seetõttu sooviksingi üles seada härra Van Ohverfeldi kandidatuuri, aitäh! aitäh, seega härra Johan Van Orvelt on esitatud ECR fraktsiooni nimel kandidaadiks. kas kandidaate on veel? kui ei ole, siis palun härra Van Hovetelil öelda, kas ta on nõus selle kandidatuuri esitamisega. That... ja kui ta on sellega nõus, siis teen ettepaneku, et me valime ta ühise heakskiitmise teel. Johan van Overfeld, the härra Ann Ovefeld, teie saate tulla nüüd siia istuma, palju õnne ja soovin teile edu teie kohustuste täitmisel. annan teile nüüd juhtimise üle ja teie juhite aseesimeeste valimist. Good afternoon to you. tere pärastlõunat teile kõigile. kõigepealt äh, soovin ka mina omalt poolt õnnitleda kõiki liikmeid, kes valiti või tagasi valiti, nagu ütles ka eelnev kõneleja ja mul on väga suur au siin olla ja võin teile kõigile kinnitada, et üritan teha kõik endast võimalikku, et äh, täita seda, äh, selle olulise töökoha ülesandeid nii hästi kui võimalik ja ma loodan, et ma saan ka toetuda kõigile teile selleks, et see aset leiaks ja et minu nimi oleks täiesti selge, see on Johan, mitte Johann, nagu äh, äh sissejuhatavates märkustes öeldi äh,. ka minu välimusest ilmselt on võimalik seda tuvastada, aga ikkagi ütlen selle välja. jätkame siis järgmiste punktidega. nüüd äh, ühekaupa hääletame aseesimehi, esimene, teine, kolmas ja neljas aseesimees. nagu juba öeldi, siis asendusliikmed, kes osalevad hääletusel, neid, nendest teavitas äh, ajutine juht koosoleku alguses, kui on mingisuguseid muudatusi, siis äh, peab nendest teavitama enne, kui hääletus avatuks kuulutatakse Äh, on olemas kvoorum, nagu äh, ajutine esimees äh, juba kinnitas, saalis ei ole midagi muutunud, nii et asjad on endiselt nii, nagu nad olema peavad. ka tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kodukord nõuab, et parlamendi mitmekesisus peegelduks juhatuse koosseisus ja seetõttu ei saa juhatus koosneda ainult ainult meestest või ainult naistest. ja lisaks sellele ei ole lubatud see, et kõik aseesimehed tulevad äh, samadest liikmesriikidest. ja nüüd on minu ettepanekuks, et me koheselt äh, alustame äh, kolmanda aseesimehe valimisega, sest et nagu öeldi, siis mulle on edastatud, siis sellele positsioonile on esitatud ühe naise kandidatuur ja kui sellega ollakse nõus, siis sellega me tagame, et meie see sooline tasakaal on äh, juba tagatud. kui te kõik sellega nõus olete, siis äh, jätkame niimoodi. niisiis äh, äh, annan nüüd sõna selleks, et esita-, saaks esitada kandidaate kolmanda aseesimehe kohale eelarvekomisjonis. Please. Thank you, aitäh eh, ja kõigepealt õnnitlen teid ametisse valimise puhul. loodan, et teeme tihedat koostööd, eh, et kaitsta parlamendi positsiooni, mis puudutab eelarvet ja Sotsialistide ja Demokraatide fraktsiooni nimel tahan eh, teha ettepaneku esitada Margarita Markes kolmandaks aseesimeheks. First of all have to ensure kõigepealt tuleb olla kindel, et kandidaat on parla-, on komisjoni täisliige ja on esitanud vajalikud deklaratsioonid, finantshuvide deklaratsioon ja äh, kohase käitumise koodeksi deklaratsioon ja, ja seda ta teinud on. proua Markes äh, on esitatud kandidaadiks ja küsin tema käest, kas ta on sellega nõus. Äh, kas ta on selle, selle kandidatuuriga nõus? jah, olen nõus kas me sellisel juhul saame jätkata äh, ühise heakskiitmise teel, arvestades, et ei ole rohkem kandidaate? So we go from three to one and uh, we nüüd siis äh, lähme kolmanda aseesimehe juurest esimese aseesimehe juurde. ja algaja viga palun jah, tulge siia ja liituge meiega siin poodiumi juures. okei okay., so uh, we now proceed with the call for. Eh, nüüd jätkame siis eh, sellega, et esitame kandidaate esimese komisjoni aseesimehe kohale härra Fernandes, palun. Euh, suur aitäh, äh, härra esimees, palju õnne. rahvapartei sooviks esitada aseesimeheks härra Levandovski ja ma olen täiesti kindel, et äh, selle meeskonnaga, mida me siin esitame, teie aseesimehena ja aseesimehed ja ka selle komisjoni liikmed, äh, meil on, tuleb kindlasti väga hea koalitsioon, mis toetab Euroopa Liitu ja tema kodanikke, aitäh! you uh, accept the nomination? kas härra Levanovski on selle kandidatuuriga nõus? olen valmis äh, tegu, tegutsema. ja nüüd on siis vähemalt kolm meid juba selliseid. Can we proceed? kas me saame jällegi jätkata ühise heakskiitmise teel? Please, Mr Levanovski. palun, härra Levanovski, tulge poodiumile. ja nüüd äh, kandidaadid äh, teise aseesimehe kohale. palun. aitäh, härra esimees. Äh, RE fraktsiooni nimel esitame härra Louis Chastelli kandidatuuri, kes oli varasem Belgia Euroopa asjade eelarveminister, härra Chastel härra Šastel, kas te olete valmis äh, ametisse asuma? So please uh, can we again? kas me saame jällegi ühise heakskiitmise teel kandidatuuri vastu võtta? Please, Mr Šastel. härra Šastel, palun liituge meiega ja nüüd kandidaadid neljanda aseesimehe positsioonile siin komisjonis. härra Fernandes jälle, palun. Euh, aitäh veel kord äh,, härra esimees, härra Herbsti kandidatuuri esitama. kas me saame jällegi ühise heakskiitmise teel selle vastu võtta? So this is uh,, this has been going wonderfully, I am asjad on läinud väga sujuvalt. Äh, ma loodan, et see näitab seda, kuidas me hakkame siin komisjonis ka tulevikus äh, töötama. viimase teadaandena ütlen teile, et äh, meie järgmise koosoleku kuupäevad on juuli, kahekümne teine juuli, mis algab kell neli kuni kell pool seitse ja siis kahekümne kolmandal juulil algab koosolek kell üheksa hommikul ja kestab kuni poole üheni siin Brüsselis. aitäh!